monsieur le président chers härra president kallid äh, kolleegid äh, võtan sõna sellepärast et ähm, kommunistide äh, fraktsioon ei osalenud sellel ähm, tseremoonial ja see on häbiväärne. Please. You have the floor. palun, teil on sõna. härra president, äh, ma ei tea, kas te tahate edastada tervitused kas äh, Somaalimaa presidendile, kes äh, ametisse astub homme me peaksime siiski tähelepanu juhtima ka sellele, kuidas selle valimised äh, läbi viidi järjekordselt, on Somaalimaa näidanud oma pühendumust äh, õigusriigi põhimõtetele ja demokraatiale ja tegemist peaks olema täiesti tunnustatud riigiga nüüdsest, aitäh. Prima del voto desidero esprimere la mia preoccupazione per ricercatori. suur aitäh, enne kui me asume hääletama, tahaksin äh, öelda järgmist. Mehdi Jalali on Iraani ametivõimude poolt surma mõistetud spionaažisüüdistuste alusel. minu ki-, kiri presidendile on sisaldanud endas üleskutset õiglasele kohtupidamisele